tähtsusega võideldes äh, tuberkuloosi vastu Euroopa Liidus ja teistes riikides. suur tänu, volinik Talli, käesolevaga on see arutelu lõppenud ja nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt, äh, raporti lühitutvustus ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju arengumaadele ja arengukoostööle. raportöör on kolleeg Salom, palun, neli minutit ma tänan, härra president, volinik. finantskriis ja majanduskriis äh, avaldavad ka ränka mõju kiiresti arenevatele riikidele ja arenguriikidele, eriti neile riikidele, kus äh, tulud on väikesed. see kriis on peatanud ka jätkusuutliku kasvu, me nägime, et viimasel aastakümnel need riigid arenesid, aga nüüd on see kasv peatunud. samuti mõjutab see tööpuudust, sanitaarolukorda, avalikku võlga, kasvanud on riigieelarvete puudujääk, peatunud on ka rekonstruktsioonitegevus ja vähenenud on abi andmine juba enne kriisi saabumist oli selles riikides toiduainete kriis, mis pani ohtu miljonite inimeste elud. seejärel järgnes energiakriis, eh, mis nõudis eh, väga suuri jõupingutusi nendelt riikidest, kes naftat ja gaasi ise ei tooda ja siis veel eh, kliimakriis kõik see, põuad ja muud ebasoodsad loodustingimused, mis põllumajandustootjaid kimbutasid. nii et see kõik on muutnud olukorra arenguriikides äärmiselt raskeks ja Euroopa Komisjon on sellele juba tähelepanu juhtinud. kiiresti arenevad eh, riigid, arenguriigid mm, eh, on juba palju kannatanud ja nüüd veel kõige vaesemad nende hulgast kannatavad finants- ja majanduskriisi tõttu nii et arengukriis, humanitaarkriis ja sotsiaalkriis tekivad nüüd nendes riikides. ja kõik tegevusvaldkonnad neis riikides on kannatada saanud, majanduskasv oli palju madalam kui varasematel aastatel, kaubandus on nõrgenenud ning ka nende riikide eelarve ta on tasakaalust väljas, välisinvesteeringud on vähenenud nendesse riikidesse, need riigid ei saa enam võtta rahvusvahelisi laene ning protektsionistlikud meetmed arenguriikides on neid samuti tublisti kahjustanud. vähenenud on ka rahasaadetised äh, koduriikidesse immigrantidelt. sajad miljonid inimesed on kõige selle tulemusena äh, maailma vaesemate inimeste rühma langenud ning lapsed hukkuvad Aafrikas puuduse tõttu. nüüd peab tõesti Euroopa kinni pidama nendest kohustustest, mis ta on võtnud maa aastatuhande arengueesmärkide vallas ning leidma täiendavaid rahalisi vahendeid, et aidata neid riike, kes on hätta sattunud. meil on vaja nõuda, et väheneks eh, immigrantide lasub koorem, me ei tohi praegu protektsionistlikke meetmeid rakendada, me ei tohi ohtu seada Doha arenguvooru. me peame mõtlema võlgade laenude moratooriumi peale vaese, kõige vaesemate riikide võlgade moratooriumi peale. tahaks tahaksin, et me eh, jõuaksime konsensusele ja ma võtsin kõikide eh, parteide muudatusettepanekuid arvesse ja homme ma teen suulise eh, muudatusettepaneku raporti artiklisse kolmkümmend neli, kust me palume Ghanale suuremat toetust. Euroopa peab ühel tugeval häälel esinema, aitamaks arenguriike tänan, härra Guerro Salom on järgmine. ma tänan, härra president, kõigepealt ma tahan avaldada tunnustust raportöörile selle väga kõikehõlmava raporti eest. nagu väga õigesti on siin öeldud, arenguriigid on palju rohkem saanud kannatada kriisilt, kui algul arvati neid on tabanud mitu öö, lainet, eksporditulude vähenemine ja muude tulude vähenemine, samuti on vähenenud öö, koju saadetavad rahasaadetised öö, ja väliskapitali sissevool. paljud arenguriigid on pidanud vähendama oma sotsiaalkulutusi, eriti haridussektoris sotsiaalsektoris äh, ja see paneb ohtu mitte ainult aastatuhande arengueesmärkide saavutamise aastaks kaks tuhat viisteist, vaid nurjab ka selle edasimineku, mis viimastel aastatel on saavutatud. arenguriigid, eriti lõuna pool Saharat, jäävad oma arengus äh, nüüd toppama ja Euroopa Liit Äh, peab nüüd üksmeelselt reageerima kriisile, taotlema globaalset lähenemisviisi ÜRO raames, G kahekümne raames ja G kaheksa kaudu. me oleme kiiresti juba reageerinud selleks, et konkreetseid kohustusi võtta, aitamaks arenguriike kriisiga toime tulla möödunud aasta kevadel me võtsime vastu Euroopa Liidus terve rea koordineeritud ja sihipäraseid meetmeid kriisi leevendamiseks, majanduskasvu edendamiseks arenguriikides ning selleks, et kaitsta kõige kaitsetumaid. Euroopa Liidu reageering hõlmab mitte ainult ühenduse reageeringut, vaid ka Euroopa liikmesriikide reageeringut, kahepoolsed panused rahastamist samuti rahvusvahelise finantsinstitutsioonide kaudu rahaliste vahendite e, eraldamine, nii nagu G kakskümmend on üles kutsunud ning IMF-iga ja Maailmapangaga koostöö on taganud, et meie analüüsid oleksid järjekindlad ja järjepidevad ja ning meie abi täiendaks üksteise poolt antavat abi. ja praegu meie sammud on väga konkreetsed ja sihipärased nimelt me tahame toetada kõige kaitsetumaid riike, kes ei vähesuutlikud, me tahame aidata neil siiski oma prioriteetsed kulutused katta, eriti just sotsiaalsektoris. muud meetmed hõlmavad öö, öö, riikide analüüse ning Euroopa Arengufondi rahaliste vahendite paremat kasutamist, me kasutame traditsioonilisi fleksinstrumente eh, ning eh, ametlik arenguabi on etendanud ja jätkuvalt etendab kriitilist rolli kriisiga toimetulekul. ja selles kontekstis komisjon tervitab teie toetust ja kutsub üles liikmesriike eh, jätkuvalt kohustuma aastaks kaks tuhat viisteist Ähm, eraldada null koma seitsekümmend viis SKP-st arenguabiks. vajadus arenglikku arenguabi järele aina kasvab ja meil on vaja, et äh, rahvusvaheliselt täidetaks kohustusi, mis on juba võetud. kahekümne esimesel aprillil äh, komisjon avaldab oma paketi ettepanekutega liikmesriikidele ja käesoleval aastal koondame tähelepanu aastatuhande arengu eesmärk, eesmärkidele. see on kõikehõlmav lähenemisviis ja tegevusplaan, mis peab kiirendama meie tegevust aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel. me tahame tugevdada oma panust ka eh, eh, aastatuhande arengueesmärkide ülevaatamise konverentsil septembrikuus ÜRO-s. igatahes me tahame edendada juhtivat rolli rahvusvahelisel areenil. ma tänan volinik Tallit ja nüüd on meil kohe vaba mikrofon ja kolleeg Pasescu saab üheks minutiks sõna. ma tänan, härra president. rahandus- ja majanduskriis on väga tugevasti mõjutanud Moldovat, see on kiiresti arenev riik, selle eh, riigi majandus on nüüd IMF-i hinnangutel üheksa protsenti möödunud aastal eh, vähenenud on vaja otseinvesteeringuid sellesse riiki. Moldova on kutsunud üheksa kõrgetasemelist Euroopa Liidu nõustajat aastas selleks, et Kišinevi ministeeriumidele abi anda. arvestades seda, et meie kasutame moldaavlastega sama rumeenia keelt, saab Moldova ära kasutada meie oskusteadmisi kõikides valdkondades ja tähtis on, Äh, ka hõlbustada rahasaadetiste saatmist äh, Moldovasse. Nende poolt, kes töötavad Euroopa Liidus, sest sellest on Moldova majandusele suur abi. mul on väga suur heameel selle üle, et äh, IMF on kuni aastani kaks tuhat kolmteist kahe aasta jooksul andnud suure toetuspaketi Äh, Moldovale, see on kaks koma kuus miljonit. ma tänan, proua Pasescu ja nüüd härra Sanchez Preseida. Äh, kriisi epitsenter ei ole ju arenguriikides olnud, aga nemad on need, keda kõige tugevamalt see kriis äh, tabas. laenude võimaluse vähenemine ja rahasaadetiste vähenemine, muud tegurid, kõik on mm, tõstnud tootmishinda ja hindade volatiivsust nendes riikides ja talvemised on olnud väga halvad ning kindlasti on vaja seda kõike arvestada ka rahvusvahelises majandusagendas. me oleme palunud, et Rahvusvaheline Valuutafond mõtleks selle peale, et leevendada arenguriikide eh, finantssektori koormust ja eh, järgmine G kakskümmend kohtumine peaks seda käsitlema ning komisjon samuti peaks eh, käsitlema mm, seda rahvusvaheliste finantstehingute maksu, sest selle abil oleks meil võimalik arenguriikide koormust vähendada. igatahes ma tänan raportööri suurepärase töö eest. suur tänu, härra Schmidt, palun tere hilisõhtut, härra president, härra volinik. suur tänu raportöörile nii olulise tähtsusega raporti koostamise eest. ma olen sügavalt seda meelt, et me saame kriisist jagu vabakaubanduse toetamise teel, mitte protektsionistlike meetmete rakendamise teel. seega Euroopa peab oma puudustest üle saama ja minema edasi AKV EU Parlamentaarne Assamblee kohtub Tenerifel õige pea ja minu kolleegid eh, seal viitavad pidevalt sellele probleemile, mis puudutab eh, erinevate toodete subsideerimist. meie poliitika seisneb selles, et me tahame luua tõhusad turud põllumajandustoodete jaoks. Euroopa Liit on täitnud juhi rolli nagu ütles härra volinik, aga me võiksime veelgi enam panustada, aitäh. kolleeg Schmidt, suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Ferreira, üks minut, palun. suur tänu, härra president toiduainete kriis, energiakriis, kliimakriis, majandus ja ühiskondlik kriis, finantskriis, kõik need kriisid, mida siin on ära märgitud, et kõik kujutavad endast sedasama, sama struktuuriga kriisi, mida me oleme näinud siin viimaste aastakümnete jooksul kõikjal. Saharast lõunapoolsetes riikides võime näha seda, et aastakümme aastakümne järel on ikka seal erinevad äh, olukorrad, aga, aga juured jäävad samaks, kriisi juured on ikka täpselt samas kohas me Aafrikas on reeglina põllumajandussektor väga kontsentreeritud, nad tegelevad kitsalt ühe valdkonnaga, turism ei ole eriti arenenud. nüüd kaubanduse liberaliseerimine on tegelikult hoopis probleeme juurde tekitanud. Need riigid on põhimõtteliselt jalge alla tallatud, me teame, et läbirääkimistes ei ole neile mitte mingit võimalust antud midagi ise öelda ja mulle tundub, et arengumaade jaoks on suurimaks probleemiks see, et nad üritavad oma võlgu tasuda, aga võlasummad kogu aeg suurenevad ja see on justkui selline suletud ring, nad ei saa sellest ringist välja. Nad üritavad, aga see on nende jaoks äärmiselt raske. tagagem õiglus! suur tänu, kolleeg, õiglane oleks kinni pidada ka kõneajast muuhulgas. ja vaba mikrofoni lõpetab kolleeg Möltser. kõige suurem majandus- ja finantskriis alates kolmekümnendatest aastatest nüüd ei ole puudutanud mitte ainult Euroopat, vaid eriti just arenguriike ja nemad tihtipeale ei saa kuidagi selle vastu arenguriikidest alanud spekuleerimine eelkõige anglosaksi äh, piirkonna finantssüsteemidest on nüüd kogu maailma põlvili äh, surunud. globaliseerumine, dereguleerimine aja, aeti äh, maksimaalsuseni ja nüüd arenguriigid kannatavad selle all. arenguriikidele tuleks anda võimalus kaitsta oma turgusid äh, hävitava importtoodangu eest, äh, mis äh, lõhuvad kohaliku tootmise. klassikaline arenguabi on põhimõtteliselt läbi kukkunud, me peame minema hoopis teist teed. me peame kurja tõesti välja juurima, meil on vaja finant-, finantsturge karmimalt reguleerida ja kiiresti tuleb ka finantstehingute maks sisse viia, tänan. suur tänu, kolleeg Möltser, kas äh, komisjon soovib veel sõna võtta? ei? siis on äh, ka see arutelu lõppenud, hääletamine toimub äh, homme ja järgmine istung algab homme kell üheksa null null, kahekümne viiendal märtsil päevakord äh, on kättesaadav parlamendi koduleheküljel ja tänan äh,